me peame siin kojas käituma siiski kohaselt, tegemist on demokraatiaga ja me ei saa kohust kirjeldada nukku kohtuna. see ei ole kohane. aitäh selle tähelepaneku eest, härra Clarki ennast enam siin ei ole, aga kindlasti ta saab kätte teie märkused. nüüd annaksin sõna härra Otelele, kui ta selleks valmis on. Voilà, monsieur le, monsieur le président, madame. Euh, oui härra president, parlamendisaadikud, mul on suur au olla siin parlamendi ees ja tõesti äh, tänane olukord on väga eriline, eriti kui ma pean rääkima kahe tuhande üheteistkümnenda aasta üldeelarve ettevalmistamisest. tegemist on protseduuriga, eh, mis eh, on täiesti uus, eh, Euroopa Parlamendi roll selle väljatöötamisel on olnud tähtis ja nüüd vastavalt siis Lissaboni lepingule hakkame me uut eelarvet ette valmistama ja seetõttu on, on tänane minu ettekanne väga eriline me peame vaatama uut eelarvet uues raamistikus, Lissaboni lepingu raamistikus, tegemist äh, on kolmepoolsete äh, kohtumiste saavutusega ja see on hea näitaja ka tuleviku suhtes. parlament on kahetsenud, et piisavalt pole arutatud nõukogu ettepanekuid, muidugi äh, eelarvekomisjonis töötati põhiettepanekud välja, aga ma võin teile kinnitada, et äh, meie poliitiline orientatsioon kuueteistkümnendast märtsist kahe tuhande kümnendast aastast, mille me nõukogult saime ECOFINilt, on, on väga selge ja nõukogu on võtnud vastu oma seisukohad kaheteistkümnendal augustil eelarveprotseduur kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks on meie kõigi jaoks esmakordne ja loomulikult me peame nüüd õppima sellest protseduurist ja arvestama siis äh, õpitud tulevikus. nõukogu toetus teatud äh, põhimõtetele, näiteks finantsperspektiivi jälgimine kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, hea finantsjuhtimine ja samuti tuleb garanteerida piisavalt, piisav marginaal eelarvele, et meie eelarve oleks usaldusväärne ja äh, kattuks ka äh, liidu poliitiliste seisukohtadega. eelarve koostamine toimub praegu äh, väga erilises olukorras, nimelt äh, kokkuhoiurežiimi ajal ja see, äh, see puudutab kõikide liikmesriikide eelarveid ning loomulikult arvestasime seda ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve väljatöötamisel. rääkides eelarve suunistest, tahan ma kõigepealt neid kajastada ja siis võib-olla vaatame mõned eelarveread eraldi läbi, seega sada nelikümmend kaks miljardit eurot on äh, siis kulukohustusi, see tähendab seda, et äh, peaaegu seitsmesaja miljoni äh, võrra vähem, samuti kolm koma viis miljonit vähendatakse komisjoni ettepanekut lausa kaks koma kaheksa protsenti. nõukogu on selles kontekstis ka arvestanud komisjoni ettepanekuid maksekohustuste osas kahe tuhande seitsmendaks, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, arvestades kõige viimasemaid andeid, arvestades ka suurte projektide rakendamise kiirust lubage mul et nüüd rääkida nõukogu ettepanekutest. maksekohustused eh, tõusevad kahe koma üheksakümne ühe protsendi võrra, võrreldes kahe tuhande kümnenda aastaga. see, eh, see puudutab siis olukorda, kui on fikseeritud inflatsioon ja majandus, eeldatav majanduskasv null koma üks protsenti tahan teie tähelepanu ka juhtida nõukogu metoodikale, mis vastab täielikult viimasele eelarve järelevalvele, valvetulemustele, mis arvestab siis maksekohustusi täpselt protsent protsendilt. tahaksin teile öelda, et rubriigis üks, üks me muidugi teame, see on parlamendi jaoks tähtis prioriteet, see puudutab noorsoopoliitikat, me oleme natukene suurendanud vahendeid võrreldes komisjoni ettepanekuga, võrreldes kahe tuhande kümnenda aastaga kasvab äh, eraldiste arv sellel real ning koguarv, kõigi vahendite koguarv muidugi määrati kindlaks vastavalt äh, praeguse eelarve täitmisele ning võib-olla tahaksin teile ka äh, rubriigist neli rääkida. Äh, siinkohal soovitakse kindlalt alal hoida Euroopa Liidu võima, võimet majandus- ja sotsiaalpoliitikas kaasa rääkida ka rahvusvahelisel tasandil ning me oleme täielikult äh, teadlikud, et meil on vaja arvestada uusi vajadusi ning samas ei saa me lubada endale e-, praeguse eelarve ületamist. samuti rubriigist viis rääkides peab ütlema, et me mõistame, et halduseelarve parlamendi jaoks on, on tähtis, Euroopa Parlament soovis seda küll suurendada, aga ma, ma loodan, et kõik, kõik institutsioonid ikkagi peavad kinni sellest teekaardist, nendest suunistest ja hoiavad oma eelarvest kinni, nii nagu me oleme kokku leppinud. samuti arvan, et väga tähtis on äh, ka see, et nõukogu on kohal, kui eelarvet arutatakse, mõistan, et Euroopa Parlamendi seisukohad võivad erineda nõukogu poolt vastu võetud seisukohtadest, kuid ikkagi läbirääkimised parlamendiga on kindlasti konstruktiivsed, viljakad ja samuti tahan tänada ka Euroopa Komisjoni, kes on väga head koostööd teinud, vaatamata suurtele väljakutsetele ja lõpuks eelarve läbivaatamise tulemused komisjonis avaldatakse septembri lõpus, seda arvestatakse ka kahe tuhande üheteistkümnenda eelarve väljatöötamisel ning strateegia kaks tuhat kakskümmend paikapanemisel ning Euroopa Parlament ning nõukogu peavad juba praegusest hetkest peale hakkama mõtlema, milline võiks olla Euroopa Liidu finantseerimine tulevikus, milline võiks selle finants, finantseerimise struktuur olema ja seetõttu tahan veel kohal, veel kord rõhutada, et, ähm, et nõukogu äh, omistab eelarve järelevalvele väga suurt tähtsust selleks, et ületada eelarvel koostamise kõik takistused, peame me koostööd tegema ja arvan, et me suudame kindlasti selle esmakordse uue protsessi käigus näidata, et, et, et meie eelarve toob kasu maksimaalsele arvule Euroopa kodanikele. suur tänu! aitäh. ja nüüd komisjoni nimel annan sõna härra Levandovskile. härra president, äh, nõukogu lugemisega oleme me nüüd äh, iga-aastase menetluse otsustavas faasis, aga see ei ole mitte mingil juhul rutiinne menetlus, sest esimest korda tehakse seda Lissaboni lepingu äh, alguses ja see eelarve kõrghooaeg on saabumas meie viimasel trialoogil ei eh, nõud-, nõustutud eriti milleski, ei liigutud eriti palju edasi, aga eh, lepiti kokku kuupäevad lepituskomitee jaoks aastaks kaks tuhat kümme, nüüd on kalender paigas, nõukogu lugemine on läbi, parlament peaks eh, võtma oma seisukoha kahekümnendaks oktoobriks ja komisjon jätkuvalt vaatab, millised on eelarve pädevust omavate institutsioonide järgnevad sammud, aga nüüd on äärmiselt oluline see, et meie päevakorras on veel terve pakett kohandumisi Lissaboni lepinguga, seetõttu on vaja palju head tahet mõlemalt poolelt, et saavutada kokkulepe. sest see, mis hetkel läbirääkimiste laual on novembriks, on äh, terve hulk keerukaid asju, mis tuleb lahendada see on äärmiselt eh, mitmedimensiooniline eh, lepitus, mis novembris meie ette jõuab. ja mis puudutab sisu, siis nagu härra minister mainis, vähendatakse makseid kolme koma kuue miljardi euro võrra. kui komisjon esitles eelarve eelnõu, siis ta oli täiesti teadlik nendest piirangutest, mis liikmesriikides paigas on. ja meie oleme äh, koostanud eelarve neli miljardit eurot äh, väiksem, äh, kui on finantsperspektiivi lagi. ja me oleme kõik need kasvud keskendanud pealkirja üks, see tuleb kasuks kasvule ka, töökohtadele ja seda peab nägema kui väikest kriisivastaseid pakette, mis leiavad aset koha peal või eh, sektoraalselt. üheksakümmend kuus protsenti suurenemistest on pealkirjas üks, see näitab eh, meie vastutusvõimet. see on küll äärmiselt eh, tavapärane, aga ühtekuuluvus Äh, liigub kiiresti finantsperspektiivi keskel pärast seda, kui algus oli aeglane. me tervitame, et äh, nõukogu ei vähenda operatsioonilist kulutusi, aga rahastatakse ka selliseid programme, äh, mis on signaaliks kandidaatriikidele, liitumiseelsed programmid ja see võimaldab ka üle vaadata see, kuidas rahad on riikide välja jaotatud. väike kommentaar halduse koha pealt Äh, kavatsen väga rangelt käituda selle küsimuse osas ja ma ei ole oma kolleegide hulgas kindlasti äärmiselt populaarne siin, aga on vähendatud nii-öelda halduse toetavaid äh, ridasid ja peamine ohver siin on pealkiri neli. Äh, see puudutab haldusprogramme ja see on ka tõeline väljakutse Euroopa Liidule. Euroopa Liit oli esimene, kes väga kiiresti reageeris Pakistani katastroofile puudutab humanitaarabi ja kiireloomulist abi, siis ka ja katastroofiabi, siis eh, selle menetluse alustasin eelmisel nädalal, aga see vajab eh, haldamist ja see on see, need eelarveread, mis puudutavad operatsiooniliste programmide juhtimist. vähendati eh, ka selliseid juhtuvaid agentuure, kes praegu järk-järgult äh, oma tööd alustavad, seitsmes raamprogramm kasvab äh, ühe äh, miljardi võlla, võrra aastast kaks tuhat üksteist. kokkuvõtteks paluksin mõlemal eelarve eest vastutaval institutsioonil võta arvesse neid eh, punkte, mille ma olen tõstatanud lõppkokkuvõtt-, kui nad läbi räägivad eh, lõppkokkuvõttes läbi eelarvele. meie komisjoni poolelt oleme eh, valmis alati töötama vahendajana, ausa vahendajana, et mängida konstruktiivset rolli selleks, et lõpptulemusena aasta kaks tuhat üksteist tulemus oleks hea. aitäh! Thank you, Commissioner no. aitäh, äh, härra volinik ja nüüd proua Jetšerjevska kaheks minutiks. Szanowni Państwo, budżet na 2001 austatud daamid ja härrad, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve ei ole mitte ainult esimene eelarve, mida koostatakse Lissaboni lepingu järel, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, vaid tegemist on ka esimese eelarvega, kus hakatakse ellu rakendama uusi poliitilisi ideid, mis tulenevad Lissaboni lepingust. tegemist on viienda lepingu, eelarvega eh, praeguse eh, finantsperspektiivi raames ja eh, sellel eelarvel, nagu ikka, on omad tugevad ja nõrgad punktid muidugi ma toetan tugevalt Belgia eesistujat, aga e, samas ma olen ka e, asja üle väga mures, nimelt seitse liikmesriiki nõukogus hääletasid e, ettepanekute vastu. mõnikord mulle jääb mulje, et, et kui vastavate riikide rahandusministrid vaatavad oma riikide eelarveid ja nad näevad seda summat, kui palju nad peavad panustama Euroopa Liidu eelarvesse, siis nad hakkavad kohe mõtlema selle peale, kuidas neid kulutusi vähendada, ilma selleta, et nad mõtleksid, et mida selline vähendamine tegelikkuses kaasa toob praktikas millised on sellise vähendamise tagajärjed. mul on väga kahju ka selle üle, et nõukogu ei põhjendanud oma seisukohta, e, miks e, on teatud eelarveridadel teatud e, rahastamisvahendid maha võetud või, või eelarveridasid on kahandatud, vähendatud, me loodame neid põhjendusi loomulikult tulevikus kindlasti kuulda. ja ma olen tahaksin näha ka seda, et eelarvemenetlus oleks üksikasjalikum, detailsem, kus me keskenduksime kõikidele eelarveridadele eraldi, et me ei mõtleks mitte ainult protsentide peale, vaid ka sisu peale ja selle peale, mida me ohverdame, ma tahaksin rõhutada ühte Euroopa Parlamendi prioriteeti, mis ei ole teile muidugi üllatuseks, ei ole meie ainus prioriteet, aga äh, tahaksin siinkohal eriti välja tuua noortepoliitikat, liikuvust, tööhõivet, kui siin on kakskümmend viis miljonit eurot eh, sellel prioriteetselt valdkonnalt eh, maha võetud, ma viitan siin elukestvale õppele, siis eh, seda on tehtud ilma dialoogita, siiski ma loodan, et järgmise lepitusmenetluse käigus me jõuame sisulise dialoogini ja ma loodan, et et äh, te võtate arvesse seda, et äh, parlamendi jaoks on tegemist prioriteetse küsimusega, siin eelarvekärbeid ette näha ei saa. Äh, parlamendis meil käib töö eelarve lugemisel, loodetavasti kuu lõpus komisjonis me jõuame kokkuleppele ja oktoobris läheb see täiskogu ette ning loodetavasti kooskõlas Lissaboni lepinguga me eh, suudame vastu võtta hea eelarve koostöös eh, nii Belgia eesistujaga kui ka komisjoniga. aitäh, proua Trüppel, kolm minutit. Herr Präsident, Herr Ratsvertreter, Herr Kommissar Lewandowski. austatud president, austatud eh, nõukogu eesistuja, austatud volinik Lewandowski ma olen täiesti teadlik selles, nii nagu on ka kindlasti, eh, on teadlikud kõik kodanikud, et hetkel tuleb meil rakendada kokkuhoiumeetmeid ja eh, me ei saa võlakoormat suurendada. väga oluline on saavutada eelarve tasakaal, tuleb tagada õiglus eh, põlvkondade vahel, tuleb mõelda tuleviku peale. vastasel korral me võtame üleliigselt laenu ja tulevikus eh, me ei jõua teha muud, kui ainult intresse tagasi maksta. ja omalt poolt tahaksin rõhutada veel ühte. liikmesriikides me ei ole kõik samaväärses olukorras. Euroopa Liit ei ole mingeid võlgu põhjustanud. Euroopa Liit nii nagu liikmesriigid seda soovisid Lissaboni lepingu raames, on eh, saanud eh, juurde uusi ülesandeid, mida tuleb täita, näiteks energeetikapoliitika, välispoliitika ja, ja on isegi valdkondi, mis on juurde tulnud. ja eh, meil peab olema võimalus siis neid uusi ülesandeid ka täita, mis on lepinguga meile pandud. olles raportöör eelarve küsimustes, tahaksin öelda, et äh, õige tasakaal äh, ülesannete ja äh, vahendite eraldamise vahel ei ole veel saavutatud. nõukogu on lükanud tagasi kõik ettepanekud meile uute töökohtade juurde loomiseks, aga seda mitte komisjoni ja nõukogu puhul ja ka kontrollikoja puhul see ei ole aus, see ei ole õiglane, nii nagu näiteks väiksemad ametid nagu mm, Andmekaitse Inspektsioon ja nii edasi, ka nemad peavad saama võimaluse korralikult tööd teha. ja ka kontrollikoja eh, personal peab olema piisav, neil peab olema võimalus käia ringi, kontrollida ja selleks neil on personali juurde vaja. seetõttu õige eh, tasakaal on eh, see ülesanne, mille me peame saavutama, sellega me saadame ka äh, õige poliitilise signaali oma mm, liikmesriikidele, kodanikele. Mm, laienemine on kaasa toonud juurde tööd, aga samas vahendeid pole nende uute ülesannete täitmiseks eraldatud ning inimesi tööle võetud. Ehm, palkade kasv kui me korralikult eelarvet eh, planeerime, siis me peame olema valmis ka selleks. on olemas kokkuhoiuvõimalusi, kokkuhoiukohti, eh, suur eh, ITER-i projekt näiteks. võib-olla siin meil peaks olema poliitilist nii-öelda soovi see kulutus kõrvale jätta ja kustutada. proua Haug, mm, aitäh, president aitäh, volinik, nõukogu esindaja, eesistuja. mina räägin siin nüüd komisjoni nimel ja lubage mul kohe välja öelda, et ma olen veendunud, et Belgia eesistuja to-, teeb oma tööd nii hästi kui võimalik, aga nad ei saa teha äh, seda ise nii hästi kui võimalik, kuna nende töö sõltub ka ülejäänud nõukogu töö tulemusest, aga selle töö tulemus senini on olnud ebapiisav, nii nagu alati. komisjon on äh, maha kärpinud, äh, nõukogu on maha kärpinud komisjoni poolt välja pakutud äh, paljuski, nii nagu alati ilma et mõtleks, kus selline kärbe on mõistlik ja kus mitte. seitsesada kaheksakümmend miljonit eh, maksetest eh, viis koma seitse miljonit eh, vähem. kui, kui vaadata nüüd, kes on suurema löögi alla sattunud, siis nendeks on jälle detsentraliseeritud ametid. meie tegelikult nad õiguse alusel üheskoos asutasime parlament ja nõukogu, seisid üksteise kõrval ning me mõlemad oleme vastutavad ilma meieta need ähm, ametid, agentuurid ei, neid ei oleks olemas ja, ja nüüd me ei anna neile piisavalt ressursse selleks, et nad äh, saaksid oma tööd teha. nii et neid saaks ka äh, usaldada. Äh, kui see nii läheb, siis tuleb nad lihtsalt lõpuks kinni panna. see puudutab täitevaameteid, ameteid, komisjon on selle aspekti juba välja toonud, täitevaameteid rakendavad ellu seaduse alusel mitmeaastaseid programme, kui me mm, neile raha ei eralda, siis eh, me nii-öelda seome nad, eh, nende tege-, tegevusvõimalused, kas me soovime siis seda? Eh, me kuulsime siin komisjonil suurepäraseid kõnesid, et Euroopa peab muutuma konkurentsivõimelisemaks, aga kui nüüd vaadata neid eraldisi, mis on eh, rubriigis üks A eh, eraldatud, eh, siis kus me seda konkurentsivõime saavutame? me nõuame regioonidelt raha juurde, aga kui vaadata, mis saab ühtekuuluvuspoliitikaga, siis olukord ei ole siin õige. meil on vaja arutelusid, sisulisi arutelusid, me peame kandma oma poliitilist vastutust selleks, et tagada meie kodanikele tõeline lisandväärtus. sest eh, ainult niimoodi saab edasi liikuda. ja lõpuks viimane sõna jääb nõukogule suur tänu, härra president tahaksin nüüd lihtsalt vastata nendele küsimustele, mis esitati. kõigepealt rääkides sellest, et justkui poleks olnud võimalust eelarve ettepanekuid, nõukogu ettepanekuid koos arutada, ma arvan, et äh, me siiski arutasime neid küsimusi ja, ja, ja niisugused arutelud peavadki toimuma alati, kui valmistatakse ette eelarvet ja, ja kui valmistatakse ette praegust kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvet, muidugi ka nõukogu seas ei olnud äh, lihtne kokkuleppele jõuda, võin otse öelda, nõukogu tasandil äh, läks ka hääletamiseks, me sugugi ei oodanud seda hääletamist, aga eelarve puhul on äh, siiski loomulik, et iga liikmesriik tunneb ise paremini oma, oma olukorda ja olukord on praegu väga keeruline ja vaatamata sellele keerulisele õhustikule on Euroopa Liidu uus eelarve siiski tõusnud võrreldes kahe tuhande kümnenda aasta e, eelarvega kaks koma üheksakümmend üks protsenti, see ei ole ju palju, aga võrreldes kahe tuhande kümnenda aastaga see on siiski, siiski rohkem härra, vabandust, proua Haug rääkis siin punktist üks B, loomulikult võrreldes kahe tuhande kümne, kümnenda aastaga on seda tõstetud, muide lausa neliteist protsenti. ei saa öelda, et ei ole arvestatud äh, siin spetsiifilisi nõudmisi nõukogus. loomulikult mina arvan, et neljateist protsendi puhul on küll äh, nõukogu teadlik tarku otsuseid teinud, võib-olla me pole küll äh, seda esile toonud, aga nüüd me soovisime ka toonitada, et parlament on väga suure töö ära teinud. Te rääkisite siin äh, äh, rubriigist üks-üks. selles osas tahtsin ka varem juba rõhutada, et nõukogu oli valmis ära kuulama parlamendi ettepanekuid ja, ja, ja arutada seda, seda noorsoopoliitikat, loomulikult arengujuumi veel on, sest parlament on öelnud, et noorsoopoliitika on kindlalt nende prioriteet. tahaksin teile öelda ka, et rubriigi viis puhul ja institutsioonide eelarve puhul on selge see, et kõik institutsioonid peavad jõupingutusi tegema ja muide, meie nõukogus ei ole puudutanudki Euroopa Parlamendi eelarvet. tähtis on see, et iga institutsioon ise kokku hoiaks ja näitaks, et me kõik saaksime eeskuju näidata teistele sellel raskel eelarveaastal. loodetavasti seisab meil veel ees lähinädalatel viljakaid kohtumisi ja loodan, et nad on piisavalt viljakad, et lõpuks kokku leppida kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarves. peab ütlema, et see ei ole äh, lihtne eelarve, sest meil on uued protseduurireegleid, meil on uued poliitilised suunised ja samuti ei saa silma kinni pigistada ka iga liikmesriigi keerulise finants- ja majandusliku olukorra ees. seetõttu seetõttu peab igaüks andma omast, endast parima, arvestades kõiki neid piiranguid eh, ja lõpuks loodetavasti lõuame, jõuame aktsepteeritava eelarveni kahe tuhande, kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks ning eelarveprotseduur päädib eduga. tänan suur aitäh teile kõigile, see päevakorrapunkt on nüüd lõppenud. nüüd algab komisjoni infotund ja vabandan jällegi juba ette selle eest, et me nii hilja peale oleme jäänud, aga peame lõpetama kell pool üheksa.